korrale päevakorras on nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad Euroopa arenguaasta rakendamist ja pärandit. palun, härra Schmidt. <laughs> härra president, austatud saadikud, mõned päevad enne Euroopa arenguaasta lõpetamist üheksandal detsembril Luksemburgis, on mul väga hea meel arutada seda teemat, seda suurepärast näidet suurepärasest koostööst Euroopa institutsioonide vahel ehk siis liikmesriikide, kodanikuühiskonna ja erasektori vahel ja kõigi nende vahel, keda puudutavad arenguküsimused. algusest peale Euroopa Liidu Nõukogu ja liikmesriigid on pühendunud Euroopa arenguaasta, aastale. kõigepealt nende tööde ettevalmistamise käigus, komisjoni ja nõukogu ja parlamendi otsuse vastmise käigus, arutasime me seda teemat, see võimaldas meil äh, vastu võtta vastava otsuse ja alates jaanuarist kaks tuhat viisteist alustasime me selle, selle aastaga, mille motoks on meie elu, meie väärikus, meie maailmas meie maailm. see aasta puudutab tervet rida tegevusi, mille viivad ellu Euroopa Liit koostöös liikmesriikidega. Euroopa, Euroopa Liit, kes on kõige suuremaks abiosutajaks äh, arenguküsimustes. Äh, avaistung leidis aset Riias, arutelud leidsid aset Brüss-, Brüsselis, osalesid selles ÜRO peasekretär härra Ban Ki-moon. väga paljud liikmesriigid on oma äh, riikides korraldanud äh, Euroopa arenguaasta avaüritused, kus osalesid kodanikuühiskonna esindajad ja kõik osapooled, kelle jaoks, keda puudutavad arenguküsimused. liikmesriikidel on olnud võtmeroll täita selle äh, arenguaasta edendamisel ja Euroopa kodanike kaasamisel. me oleme töötanud käsikäes piirkondlike ja regionaalsete äh, asutustega, kodanikuühiskonna esindajatega, kõigi äh, teadusasutuste, kõigi nendega, kes jagavad vastutust selles küsimuses. ja me oleme kaasanud sellesse ka era, erasektori, sellepärast et erasektoril on esmatähtis roll ja ka neil lasub osa meie ühisest vastutusest. me oleme kaasanud, kaasanud ka sotsiaalmeedia ja digimaailma eh, selleks, et kaasata siia ka noored, noored, kes on äh, uue kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava keskmes ja väga paljud noored on pühendunud aktiivselt eh, sellesse tegevusse, meie ülesandeks on olnud eh, informeerida neid, kaasata neid. aasta kaks tuhat viisteist on olnud eh, väga rikas rahvusvaheliste sündmuste poolest, mis on otseselt jätkusuutliku arenguga seotud Milano Äh, maailmanäitus äh, Addis Abeba äh, arenguabi finantseerimise konverents, praegune Pariisis aset leiseb, leideb COP kakskümmend üks ja need on ainult mõned nendest üritustest, mis on võimaldanud Euroopa Liidul viia ka oma sõnumi väga laiadele, laiade hulkadeni ja ma ei hakka kordama siin seda, kuivõrd tähtis on arenguteema kui selline viimaste kuude jooksul oleme me väga palju seda te teemat arutanud seoses ka rändekriisiga ja kõik see on meile näidanud seda, kuivõrd äh, tähtis ja vajalikud on arutelud selles küsimuses. et arenguküsimused on teatud mõttes selle medali teine pool ja mille teiseks pooleks on rändeküsimused. ma rääkisin sellest ka siis, kui me arutasime jätkusuutliku arengu küsimusi paar kuud tagasi. võitlus vaesuse vastu, lootusetuse vastu, mis sunnib inimesi lahkuma oma kodu, kodukohast see peab olema meie jaoks prioriteetseks küsimuseks. see aasta on võimaldanud meile teavitada äh, kodanikuühiskonda, Euroopa kodanike äh, arengu küsimustega seonduvast ja vaatamata rasketele aegadele ütlevad Euroopa kodanikud meile seda, et nad suhtuvad positiivselt arengukoostöösse ja nad on solidaarsed ja väga tähtis on see, et selline suhtumine jätkuks ja saaks väljundi konkreetsetes tegevustes. me taha, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja proua Mike Kevenit ja tema kolleege nendepoolse panuse eest sellesse, et see Euroopa arenguaasta on kujunenud õnnestumiseks ja järgmisel nädalal, proua, olete te koos meiega Luksemburgis, lõpetamaks seda aastat. ja ma tahaksin tänada ka äh, koostöövaimu eest, mis on valitsenud meie institutsioonide vahelises koostöös ja mis on võimaldanud meil vastu võtta ühisavalduse nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel. see avaldus kirjutatakse sümboolselt Luksemburgis alla üheksandal detsembril selleks, et kutsuda üles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike jätkama oma jõupingutusi kodanike teavitamisel eh, sellest, sellest teemast ka pärast kolmekümne esimest detsembrit. suur tänu ja nüüd komisjoni, eh, palun komisjoni nimel. president. volinik Miimika. lugupeetud president, lugupeetud saadikud. Euroopa arenguaasta on lõpusirgel tegemist olnud äh, partnerlus, innovatsiooni, äh, võrgustike loomise ja kogemuste jagamise aastaga. Euroopa institutsioonid on kokku kogunenud äh, valitsuste, parlamentidega, kodanikuühendustega, vabaühendustega, selleks, et näidata, et arengukoostöö on oluline kõigile meie äh, selle aasta moto on olnud pidev meenutus selle kohta, et arengukoostöö ei puuduta mitte ainult inimesi arenguriikides, vaid see puudutab ka seda, kuidas meie, eurooplased, reageerime kõigele sellele. meie motokord on meie maailm, meie väärikus, meie tulevik. me tahame tänada Euroopa Parlamenti laialdase rolli eest algatada, toetada ja, ja tegutseda Euroopa arenguaasta nimel. see on toimunud mitmes vormis. näiteks selle koja äh, väljaspool on äh, üleval vastavad plakatid. sooviksin tänada eriti president Martin Schulzi arengukomisjoni äh, esimeest äh, Linda McEvenit, härra Göransit äh, jätkuva toetuse eest. kaks tuhat viisteist aasta on olnud kriitiline aasta arenguvaldkonnas. Addis Abeba tegevuskava ning kaks tuhat kolmkümmend kestliku arengu eesmärkide vastuvõtmine ja loodetavasti ka ambitsioonikas kliimalepe, mis ees seisab samal ajal on olulisel määral suurenenud põgenike ja sisserändajate liikumine kogu maailmas ja see tuletab meile meelde, kui oluline on algpõhjustega ebastabiilsuse ja ebaseadusliku äh, rände puhul tegutseda. me peame looma perspektiivi kõigile selleks, et nad saaksid elada väärikalt pigem kodus, selle asemel kui lahkuda ebakindlus, inimõiguste rikkumise nälja ja muude selliste asjade nimel. Euroopa Liidu, Euroopa arenguaasta edusamm oli just koostöö erinevate osapoolte, osapoolte vahel. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon üheskoos mõistavad, mis on selle aasta pärand ning toet-, avaldavad ühist avalduse äh, ametlikul lõputseremoonial äh, Luksemburgis. töötagem koos selleks, et säilitada see partnerlus äh, hõng, toetades äh, arenguabi pea, ka peale selle aasta kolmekümne esimest detsembrit. me peame kõik Euroopa arenguaasta pärandid edasi viima selleks, et selleks saaks ühine raamistik platvorm selleks, et jätkuvalt, pidevalt äh, jätkata Euroopa arengudialoogi tulevastel aastatel, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad. kõigepealt Euroopa Rahvapartei nimel kaks minutit, härra Stier, palun. suur tänu, president, lugupeetud volinik selle aasta alguses ootasime me, et kaks tuhat viisteist saab olema erinev. mõned võib-olla ütlevad, et kaks tuhat viisteist oli massirände aasta Euroopa suunal enam, kui see oli Euroopa arenguaasta. ränne on domineerinud meie tähelepanu, meie aruteluid siin. aga kõik see ainult kinnitab seda, kui oluline on, et meil oleks tõhus arengustrateegia samuti kinnitab see seda, et me peaksime keskenduma probleemide põhjustele, mitte ainult sümptomitele. põhjused on vaesused, sõda ja massiränne. Neid põhjuseid on võimalik, nende käigus süstemaatiliselt rikutakse inimõigusi. korruptsioon eh, seoses eh, naaberriikidega meie ümber ja seetõttu me oleme kasutanud Euroopa arenguaastat et valida kuusteist eesmärki, mis ähm, muudavad olukorra tõhusaks ja aitavad korruptsiooni vastu võidelda. see on suur edusamm Euroopa Liidule ja sooviksin volinikku tänada selle eest. väga oluline on nüüd äh, rakendada kaks tuhat kolmkümmend aasta eesmärke, me peame keskenduma äh, arengu äh, kuueteistkümnele eesmärgile, see peaks olema meie prioriteet ja me peaksime äh, keskenduma inimõiguste põhisele arengupoliitikale, me peame mõistma, et arengut ei leia aset ilma rahuta ja vastupidiselt, äh, siin on otsene seos arengu vahel ja julgeoleku vahel teisest küljest ma tahaksin kasutada seda võimalust ja õnnitleda kolleege teistest fraktsioonidest Eh, tänada eh, Arengukomisjoni ja ka härra Göransit, kes on olnud aktiivne Euroopa arenguaasta toetamisel, aitäh! suur tänu! kas te olete valmis härra Tsaani sinise kaardi küsimusele vastama, teil on kolmkümmend sekundit, palun suur tänu selle võimaluse eest ma ei tahaks siin küsimuse alla hakata vaidlema kolleegiga, et asjad on muutunud kaks tuhat viisteist aastal, aga te ütlesite, ilma raha, rahuta ei ole arengut. sel aastal oleme näinud, et ilma arenguta ei ole rahu. Euroopal on nüüd eelkõige võimalus eh, toetada vastavat julgeolupoliitikat, kas te olete minuga nõus? härra Stier, teil on kolmkümmend sekundit, et vastata. lugupeetud kolleeg, nagu ma just ütlesin, ei ole rahu ilma arenguta ja vastupidi. ja see on see, mida mina ütlesin, need käivad käsikäes ma olen nõus, et on seos ka ju, rahu ja julgeoleku vahel ja me kõik oleme sellega nõus ja me oleme sellele alati viidanud. kaks tuhat kolmkümmend aasta eesmärgid on need, mille põhjal me peame lähtuma, milliseid meetmeid on vaja läbi vaadata arengustrateegias. me peame eemaldama tõkked selleks, et olla tõhusamad ja toetada nii julgeolekut kui ka arengut. aitäh, proua McCaven, palun ALDE fraktsiooni nimel. suur tänu, president. mul on ainult üks minut äh, kõneleda, seega kiire sõnum. me alustasime aastat, me soovisime tegevust äh, ja me tegime seda, me saavutasime kokkuleppe Addis Abebas, seejärel Pariisis ja me lootsime saada, loodame saada kokkuleppe ka COP kahekümne ühe osas Pariisis. meil on uus tegevuskava, milles kokku leppisime, aga nüüd peame me eh, nendest eesmärkidest eh, paika panema ka poliitikad, eh, mis tegutsevad koha peal. ja sellele viitasid nii volinik kui ka nõukogu esindaja, me peame oma lubadused täitma ja üks võimalus, millest volinik me rääkisime, Äh, vastavas nõukogus, et meil on aeg, äh, et järgmine, kõik osapooled järgmise viiekümne aasta arengupoliitika paika paneksid ja lõpetuseks sooviksin tänada kolleege, äh, kõiki kolleege, nõukogu eesistujad, Luksemburgi ja Lätit, volinik Mimikat ja kõiki kolleege, kes on olnud eriti toetavad selleks, et see sõnum läbi läheks aitäh ja ECR-i nimel härra Suulik, palun üks minut. aitäh, arenguabi Euroopa Liidust on äh, turundustulemus, äh, kolmandik Euroopa Liidu kodanikest leiavad, et kulud on vaja suurendada, äh, neid vahendeid on vaja suurendada, vaatamata kõikidele ebaõnnestunud arenguprojektidele ja mida enam Euroopa Liit turustamisesse panustab, äh, läheb enda maine kujundamisse ja see on suurem kui Coca-Cola kampaania kogu maailmas, aga samas liikmesriigid ähm, vähendavad arenguabile määratud vahendeid Soomes äh, kaheksakümne kahelt kuni null koma kaheksa protsendile, Prantsusmaa ja teised on samuti toonud selliseid näiteid ja seega on raske riikidel nagu Prantsusmaa, Portugal, Kreeka, kellel on väga suured võlad, paluda anda null koma seitse protsenti SKT-st arenguabile ja seetõttu peaksime lõpetama unistamise kui maailma päästjast ja me peaksime arenguabi tõesti realistlikuks kujundama, aitäh! proua Haudala soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kolmkümmend sekundit, palun lugupeetud president, tahaksin kolleegilt küsida, kas te mõistate, tema äh, parteikaaslased Soome valitsusest olid need, kes äh, selle äh, vähendamise taga on ja kas te olete nõus oma kolleegidega Soomest, et see oli õige lähenemine, ma ei saanud teie väitest väga hästi aru eelnevalt. palun, härra Suulik, kolmkümmend sekundit vastamiseks. jah, loomulikult ma olen nõus sellega, et Soome on riike, kes, kus on samuti majanduslangus ja kus peab oma probleemidega rinda pistma, nad peavad äh, tegema reformid ja ei taha eelarve puudujääki süvendada ja Euroopa Liit on äh, suurtes raskustes ja me kas hakkame äh, oma vahendeid paremini korraldama ja alles siis saame me teisi päästma hakata. aga kui me oma võlga ühend-, suurendame, siis me tõesti ei ole mingisugused kanglelased, ei saa kedagi päästa. aitäh ja ALDE fraktsiooni nimel saab härra Köörens, palun kaks minutit. tänan, härra president me võime öelda pärast üht, üksteist kuud pärast teavitamiskampaania algust, et Euroopa arenguaasta ostumine ja me peame tervitama ka seda koostööd, mis on olnud poliitiliste vastutajate, vabaühenduste esindajate, erinevate piirkondade esindajate ja avaliku sektori või erasektori vahel ja äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ulatuslikud väljakutsed on välja toonud selle, kuivõrd äh, tähtis on arenguküsimused meie probleemide lahendamisel ja rändeküsimused on selle heaks näiteks. ja sellepärast on väga, oli ka väga tähtis, et väärikusega seonduvad küsimused on meie teavitamiskampaania keskel keskmes. mõningad on äh, tegutsenud ka vastavalt sellele põhimõttele, komisjon ja mõningad liikmesriigid, aga mõned teised, kuigi nad on heaks kiitnud selle arenguaasta, on pigem edendanud ükskõiksuse põhimõtet väärikusel ei tohi olla mitte mingisugust lävendit, piirmäära, mis võiks kahjustada kuidagi väärikust. ja Euroopa arenguaasta tuletab meile meelde seda, et need praegused ebavõrdsust puudutavad küsi-, probleemid, halva juhtimisega seonduvad öö, äh, probleemid, et need on selle tulemuseks, mis me oleme viimase viieteistkümne, kahekümne aasta jooksul teinud, mida me oleme teinud, aga mis me oleme ka tegemata jätnud ja see, mis me oleme tegemata jätnud, mõjutab olukorda maailmas kahekümne järgmise aasta jooksul. me peame olema sihikindlad, me peame olema otsustavatud ja paindumatud nendes kohustustes, mis me oleme endale, endale võtnud ja oma öö, lubadustes ja väga, ja väga tähtis on ka nende, see, nende vahendite osas, mida me kavatseme mobiliseerida ja panustada ja meie moto, meie maailm, meie väärikus ja meie tule, tulevik, peab ajas edasi kestma, nii et me peame jätkama sellel teel, mille me oleme äh, paika pannud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja me peame väsimatult tegutsema selle nimel, et Euroopa arenguaasta motosõnad saaksid äh, ellu viidud. ja äh, parlamendi, nõukogu ja komisjoni deklaratsioon, avaldus liigub just selles suunas. suur tänu ja nüüd kuue fraktsiooni nimel proua Sanchez Caldentei poolteist minutit suur tänu, president, lugupeetud volinik. ma ei hakka väitma, et miski on positiivne või negatiivne, e, selle kohta on raske hinnanguid veel anda, kaks tuhat viisteist oli oluline aasta, juulist alates on meil uus arenguraamistik, septembrist alates on uus e, tegevuskava mis puudutab e, ÜRO kestlikke eesmärke ja loodetavasti sel nädalal Pariisis tuleb ka ambitsioonikas kliimakokkulepe aga me ei, ei saa jääda loorberitele puhkama, meil on väga palju vaja ära teha, meist sõltub see, kas kaks tuhat viisteist aasta on ainult tühjad sõnad või kas me tõesti jõuame päris äh, tegudeni. kaks tuhat kolmkümmend tegevuskava on universaalne, me jagame vastutust, et seda ellu viia. osa meie tööst äh, Äh, on selles, et tagada, et arengupoliitika ühtekuuluvus on saavutatud, ainult nii jõuame me eesmärkideni. me ei tohiks ühe käega võtta seda, mida teise käega anname, see puudutab seda, et kaubanduspoliitikaga ei saa me nõrgestada lõunapiirkondi ja arenguabi peale suruda ainult eesmärkide saavutamisega kaks tuhat viisteist aasta Äh, võimaldab meil öelda, et see on tõesti midagi muutnud, aitäh. suur tänu ja Roheliste fraktsiooni number üks minut, äh, proua Hoibuh. aitäh, president äh, Äh, see, et see teema päevakorda pandi, oli loomulikult väga oluline. mina ise Saksamaal olen osalenud paljudel üritustel, kus üsna intensiivselt kõneldi kaubandusest, rändest, toiduainete varustuskindlusest ja sellest, mis on tehtud, mida pole tehtud ja äh, väga äh, oluline on see, mida me kõik oleme teinud, aga me ei saa sellega piirduda. nüüd me peame ka oma sõnadeid äh, konkreetsete tegudega kinnitama selleks, et meie laste tulevik oleks kindel. ja kui üks riigivalitsus küsib, kas see tõesti on vajalik, pärast pagulaste kriisi on neid, kes selles kahtlevad me peame neid pagulasi oma riikides tervitama ja samas peame leidma ka lahendusi ja neid väljakutseid ühiselt lahendama ja mis puudutab äh, säästva arengu eesmärge, siis peame iseendast alustama, oma tarbimisest, peame oma jäätmeid vähendama, energiat säästma, kliimasõbralikke meetmeid kasutusele võtma. Äh, väärikus, meie tulevik äh, Eh, see tähendab seda, et me alustame ka oma kodust eh, ja eh, oma huvidest ja ajame sidusat poliitikat. aitäh. järgmisena saab sõna härra Corrao EFTD fraktsioonist, aitäh president, ma ei saa öelda, et ma suhtuksin asjadesse nii positiivselt nagu mõned eelkõnelejad loomulikult eh, me oleme kasutanud neid eh, vahendeid, mis meil on, me oleme arengust väga palju rääkinud ja väga tore on, et me arengust räägime, aga me räägime sellest seoses kriisiga, pagulaskriisiga, ka Euroopasse eh, suurenevate rändevoogudega ma ei usu, et meil on niimoodi võimalik selliseid suuri probleeme lahendada ja me kindlasti peame arengupoliitikaga tegelema ma arvan, et me tõesti oleme aru saanud, kuivõrd oluline areng on. Äh, programmides või tulemustes mingeid kasvu ei ole olnud. Äh, loodetavasti need lubadused, mis te septembris anti, toovad kaasa ka tulevikus mingeid positiivseid muutusi minu arvates ei ole praegu aeg kõnelda tulevik, tulemustest, me saame ainult lootusrikkalt tulevikku vaadata Äh, nagu proua Sanchez just ütles, me ei taha, et me ühe käega anname ja teise käega võtame ära. niisiis, meil on tõesti vaja tugevdada koostöö ja solidaarsuspõhimõtet. aitäh. nüüd oleme ammendanud fraktsioonide nimel kõnelejad ja nüüd härra Stuger ENF fraktsioonist. aitäh asi ei ole ainult selles arenguaastas, vaid kogu euro-, selles, et Euroopa Liit peab kogu aeg eraldama rahu, raha arenguks ja me ei ole midagi rääkinud tagajärgedest, mida me ootame, kui me anname raha Sierra Leone, Mosambiigi ja Zimbabwe diktaatoritele. kõik see raha, mis on härra Mugabele saadetud, sellega ta korraldas aiapeo, kuhu kutsu-, kus oli kohal ka kaks elevanti niisiis, me peame alustama iseendast. kõik see raha, mida me Zimbabwesse oleme andnud, selle härra Mugabe jättis endale. Gaboni president kulutas Pariisis sada äh, miljonit eurot, nii et, et meil on, me peame arvestama, et äh, valitsused ja kodanikud sõltuvad teineteisest, valitsused vajavad makse ja kodanikud tahavad maksa, maksa ainult vastutustundlikule valitsusele, nii et, et meil on vaja maksueetikat. aga kui on korrumpeerunud valitsus mm, si- ja see saab arenguabi väljastpoolt, ilma et makse oleks vaja, siis saavad need valitsused valitseda ja ametis püsida. ning ei pea tegema midagi selleks, et rahva soovidega arvestada, nii et, et põhimõtteliselt eh, on arenguabi korrumpeerunud diktaatorite kätes eh, eh, nii et, et tegemist ei ole arenguaastaga, vaid korruptsiooniaastaga. aitäh, härra Preda nüüd kaheks minutiks. aitäh. ka siin Brüsselis me hääletasime siis eh, selle üle, et tuleks Euroopa arenguaasta ja nüüd me räägime siis eh, selle määruse ellurakendamisest ja sellest, milliseid kokkuvõtteid saab siis Euroopa arenguaastast teha. aasta alguses me rääkisime Euroopa kodanik, kodanikele kaheteistkümnest prioriteetsest teemast. rääkisime ka selliselt, sellest, kuidas maksumaksjate raha kulutatakse, kuidas arenguks mõeldud raha võib muuta Äh, kõige ma-, maailma kõige vaesemate riikide kodanike elu, Rumeenia nagu paljude teistegi uute liikmesriikide jaoks, kus ei ole eriti pikka äh, traditsiooni arengukoostöö vallas, oli see aasta üks, äh, oli see aasta väga hea võimalus rääkida kodanikele selle arenguaasta prioriteetidest mina olen arengupoliitika alaline raportöör ja ma tervitan seetõttu seda, et arenguaastal oli just nimelt see üks prioriteetidest. Euroopa Liidul peab olema õige ja sidus lähenemine arenguriikidele ning Eh, miks arenguabi on vaja, seda tuleb selgitada kodanikele, mitte ainult ekspertide hulgas. arenguaasta on eh, investeering meie tulevikku, see ei ole lihtsalt eh, kommunikatsiooniüritus kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on meil vaja, eesmärkide saavutamiseks on vaja erinevad osapooled omavahel ühendada meil on vaja ka Euroopa kodanike toetust, nemad peavad samuti tegutsema arengu vallas. ilma nende, selle toetuseta me edu ei saavuta. aitäh, aitäh ja nüüd üheks minutiks härra Guerrero Salam. aitäh, aasta hakkab äh, lõppema ja meil on vaja palju rohkem sidusust, rohkem äh, koostööd institutsioonide vahel, rohkem dialoogi äh, Äh, partneritega. parlamendil on olnud äh, sidus seisukoht, aga detsembris, ma arvan, on meil veelgi rohkem probleeme, kui meil oli jaanuaris. meil on rohkem arenguprobleeme, rohkem kriise, konflikte, millele tuleb reageerida ja tuleb reageerida palju ambitsioonikamalt, palju rohkem äh, on vaja teha, kui oli vaja teha jaanuaris sellel aastal me oleme olnud väga helded, aga me peame seda kasutama kui tõuget äh, tulevaste väljakutsetega tegeleda ja kõigepealt peame me täitma oma lubadused. null koma seitse protsenti meie jõukusest peaks minema toetamaks neid inimesi, kes äh, seda toetust vajavad, null koma seitse protsenti meie jõukusest. see on see tulevik, millele peaksime selle aasta pühendu-, pühendama. aitäh ja nüüd üheks minutiks härra Ujaštovski president, mina toetan arenguabi. Euroopa Kohus eh, ja on ja paavst Johannes Paulus Teine kõneles sellest ka kui Euroopa kohustusest, aga kuigi ma arenguabi toetan, eh, leian ma, et seda tuleb teha õigesti, me ei tohi lihtsalt rääkida sellest kui mingit turustuskampaaniast. me peame hindama konkreetseid tulemusi. me peame vastama küsimusele, kas meie äh, kulutused on kooskõlas sellega, mida teevad riigid, keda kavatseme aidata. Äh, kas äh, teised suured rahvusvahelised tegijad toetavad meie jõupingutusi, näiteks USA ja Hiina? meil on äh, vaja usaldusväärsust, mitte enesega rahulolu ja loomulikult peame toime tulema tänapäeva väljakutsetega, ränne ja pagulased. ma olen vägagi veendunud, et arengupoliitika peab muutuma selleks, et tõhusalt nende väljakutsetega toime tulla. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Anderson üheks minutiks. aitäh Euroopa Liit on suurim abiandja maailmas, aga kui palju sellest abist tegelikult läheb arenguks, kui palju raha on selle asemel läinud sõjalisteks kulutusteks ja hullemaks Euroopa arenguaasta üritas nälga äh, ja vaesust välja juurida. Euroopa Liidu liikmesriigid tegelikult aitavad suurendada vaesust ja nälga, toetades siis sõdasid kas otseselt või kaudselt, ma räägin siin Lähis-Idast, Aafrika. Äh, Westminsteris räägitakse sellest, et Süüriale tuleb heita rohkem pomme, see ei ole vastusega lahendus, see põhjustab rohkemate inimeste surma, rohkem kannatusi, rohkem pagulasi Äh, paavst Franciscus äh, ütles eelmisel nädalal, et sõda jätab haavad, äh, tuhanded lapsed on ilma hariduseta, liiga palju on süütuid ohvreid ja palju raha relvakauplejate taskutes. meil on vaja arengueesmärgi, mis teevad lõpu üüratule jõukusele ja tunnistavad, et vaesus ei ole loomulik viga, sellel on põhjus, aitäh aitäh, proua Anderson ja nüüd saab sõna proua Hautale üheks minutiks. aitäh, president. arenguaasta hakkab nüüd lõpule jõudma. ja meil käivad ambitsioonikad läbirääkimised kliimakokkuleppe sõlmimiseks. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et me peame investeerima rohkem kliimamuutustega kohanemisse just nimelt maailma vaesemates riikides nagu äh, Saharast lõuna poole jäävad Aafrika riigid, sellepärast et need riigid on kõige kaitsetumad ne,. Nende äh, riikidega inimesi ei, ei kaitse miski, kui kliimamuutused jätkuvad. ja ma usun, et äh, turujõud jah, võib-olla aitavad kliimamuutusi leevendada, aga väga palju, väga vähe pööratakse tähelepanu just kohanemisele ja sellele peaks palju rohkem tähelepanu pöörama, aitäh. aitäh, proua Hautala. kas olete valmis vastama kolleeg Štukovi küsimusele? kas te olete valmis vastama kolleeg Štugo küsimusele? palun, härra Štugo. Äh, aitäh mul on üks küsimus. me räägime siin paga, palju pagulastest ja sellest, kuidas see kliimaga on seotud, et kliima äh, halveneb, seetõttu on meil vaja täiendavat arenguabi ja siis tulevad pagulased, kõik need asjad on omavahel seotud. mina olen pärit Hollandist, tegemist on riigiga, kus me oleme väga paindlikud, meie riiki on allpool merepinda võib-olla me peaks äh, raha äh, Hollandisse tagasi saama, selle, kõiki neid summasid, mis selleks tsirku-, tsirkuseks oleme eraldanud. aitäh, kolleeg Stuger ja nüüd proua Haudala. aitäh selle küsimuse eest või selle avalduse eest. mina usun, et Holland suudab aidata maailma tõeliselt vaeseid riike, aidata neil kohaneda kliimamuutustega, sest Hollandil on olemas vastav tehnoloogia. meilt oodatakse kliimamuutuste läbirääkimisel just nimelt seda, et riik, rikkad riigid äh, äh, annavad teistele neid tehnoloogilisi uuendusi, mis nad on välja töötanud äh, ja samuti Eh, aitavad investeerida taastuvenergiasse ja energiatõhususse, see on üks valdkond, kus eh, eh, Holland saab vaesemate riikidega oma kogemusi jagada. aitäh, proua Haudala jah, ma tahtsin öelda, et siin näib olema veel üks sinine kaart nii et, et kui te esitate sinise kaardi küsimuse, siis ma tõesti tahan, et te äh, kolmkümmend sekundit ainult räägite, aga nüüd äh, kolleeg Kiil, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni. palun pange mikrofon sisse, härra Kiil. sellel aastal, äh, see aasta kaks tuhat viisteist on olnud Euroopa arenguaasta ma olen kindel, et need inimesed, kes Youtube'is seda kõike näitavad ja seda kolme inimest rõd-, kolm inimest rõdul on sellest vägagi teadlikud. aga tegelikult äh, olgem realistid. nagu ma möödunud aastal ennustasid, me lihtsalt patsutame endale õlale ja mängime siin propagandakampaaniat, aga seda on täielikult äh, äh avalikkuse poolt ignoreeritud seitseteist miljonit eurot on sellele ära raisatud ja seda raha oleks võinud ja oleks pidanud kasutama inimelude päästmiseks. mitte reklaamimaks seda, kui kaastundlikud ja suurepärased oleme maksumaksjate rahaga. Euroopa arenguaastal ei ole mingit pärandit. aitäh, härra Kill ja nüüd eh, kolleeg Liits Äh, aitäh, president, Euroopa äh, arenguaasta oli minu arvates edukas aasta, see näitas, kui oluline on poliitiline sidusus arengupoliitika vallas, see sai selge kaheteistkümne teemakuu jooksul. Äh, ka Saksamaa parlamendis olen ma rääkinud, et väga oluline on selline sidusus Eh, sellel aastal eh, on olnud positiivseid ja negatiivseid külgi, näiteks rahastamiskonverentsil Addis Abebas ei õnnestunud meil kahjuks seda null koma seitset protsenti liikmesriikidelt ja Euroopa Liidult saavutada. samas eh, ja siin räägin ma kolleegidele vastu, toimus meil tõesti väga hea kampaania mis tõesti tugevdas, mida aitas tugevdada ka uus eesistujamaa ja lõpetuseks tahaksin väga selgelt öelda, et eh, väga oluline oli jätkusuutliku arengu eesmärgid aastani kaks tuhat kolmkümmend paika panna, väga oluline on sidusus siirda, ma tänan volinikku ja ka eesistuja, oma esindajate eduka töö eest, mida te koos parlamendi ja komisjoniga olete teinud, aitäh! aitäh, härra Lits! ja nüüd kolleeg Sirva Pereira. Senhor president, caros colegas, senhor comissário Äh, kallid äh, kolleegid, Euroopa arenguaasta maailma ei muutnud, aga tõsi ta on, äh, et ega keegi seda algusest peale ei oodanudki aga see aitas inimeste teadlikkust tõsta, see põhju-, põhjustas arutelusid ja äh, andis tõuget projektidele, partnerlustele ja äh, otsustele, mis äh, läksid õiges suunas, seal ka väga olulise, sealhulgas ka Addis Abeba konverents ja New Yorgi konverents. aga äh, mitte miski, mis me oleme teinud, ei taga tulevikus edu meie kohustuste ellurakendamine on see, mille põhjal seda aastat hinnatakse. näib, et arenguküsimused jäävad poliitilises päevakorras üha äh, ebaolulisemaks ja ma arvan, et meil on palju põhjusi, miks olla mures ja äh, olla valusad oma suhtumise üle. seda peaksime just nimelt täna nõudma Euroopa Komisjonilt, valvsust. aitäh, kolleeg Silva Pereira ja nüüd vaba mikrofoni äh, menetlus ja mul on kahju, et ma ei saa kõikidele kolleegidele sõna anda. seega palun teie mõistmist ja kolleeg Šogor kõigepealt. Az idei európai év kapcsán mindannyian egy... Suur tänu, sellel teema-aasta käigus oleme kõik nõus, et arengupoliitika on tähtis, eriti arvestades hiljutist rändefenomeni ja kliimakonverentsi Pariisis Euroopa kodanike huvides on kiirendada arenguprotsessi vaesemates piirkondades ja toetada elustandardite tõusmist. sajad tuhanded inimesed aktiivses tegutsemiseas lähtuvad oma kodu, lahkuvad oma kodudest massiimmigratsioon seab ohtu äh, arenguperspektiivi tulevikus, seega me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et stabiliseerida olukord konfliktipiirkondades, sest need noored, kes, äh, kes on koolitatud ja lahkuvad oma kodudest, on äh, oma riikide lootus ja, ja see ei ole hea, aitäh. aitäh, härra Žugo härra Marias, palun. suur tänu, härra president. kahe tuhande viieteistkümnes aasta pidi olema aastaks, mil me saavutame endale seatud eesmärgid arenguabi osas inimõiguste austamine, demokraatlikud institutsioonid, aga mulle tundub, et me ei ole selles suunas eriti palju edasi liikunud liikmesriikides. kaheksateist miljonit kaheksasada tuhat eurot on ette nähtud selleks, et suurendada äh, konkurentsivõimet, luua töökohti, aga sellest ei piisa selleks, et võidelda diskrimineerimise vastu, mis on üks meie eesmärkidest. me peame tegema rohkem lõunapoolsete rahvaste jaoks, kui, kui see, mida Merkel oma kasinusmeetmetega on välja pakkunud. eesmärgid mis me oleme endale seadnud äh, arengu osas selleks, et neid saavutada, tuleb tühistada Kreeka võlad näiteks. aitäh, Marias, kolleeg Jakovtšitš. suur tänu. suur tänu, president kõik äh, maailma sündmused ja kõik see, mis kaks tuhat viisteist aastal aset leidis, äh, näitab meile, et Euroopa arenguaasta oli õigustatud. Euroopa Liit ning liikmesriigid ja kõik need, kes äh, tahtsid äh, vaesemaid riike maailmas aidata, on üles näidanud oma tahet seda teha. see näitab, et meil on seda, et solidaarsusele ei ole alternatiivi. seega toetan ma Euroopa Liidu arenguaastat ja toetan samuti ka kõiki jõupingutusi ennetada rännet, mis tuleneks kliimamuutustest ja see on see, mis äh, tulevastel aastatel ees seisab ja saab olema Euroopa Liidule suur väljakutse. aitäh ja härra Jakovtšitš. ja härra Krisogonas, palun. täna räägime me arenguabist, mida Euroopa Liit annab nii-öelda kolmandale maailmale kaks tuhat viisteist aastas, mille raamistikuks on rõhu, oli ühend, toetada majanduskasvu ja inimõigusi. samas aga on see kõik väga irooniline, sest kolm päeva tagasi nõukogu andis poliitilise tunnustuse ja majandusliku tunnustuse Erdogani režiimile Türgis, täielikult ignoreerides inimõiguste rikkumisi seal. mõned nädalad tagasi Ankaras rahumeelsed meeleavaldajad äh, notiti maha õhurünnakud äh, Abakiris mõni päev tagasi. kõik need jõupingutused seada ohtu ISISega võitlemine on unustatud. Euroopa Liit lihtsalt jätkab tegutsemist täielikult hävitades oma väärtusi ja ignoreerides ka neid, aitäh! suur tänu, härra Krisogonos. härra Everidž, palun järgmisena. suur tänu, president Ühendkuningriigis on arenguabi väga äh, vastuoluline teema. samas, kui olulised kärped on haridus, julgeoleku, õigussüsteemi, ähm, tervishoiu äh, osas, siis äh, välisabi on jällegi justkui mingi kaitse all. samas Briti kodanikud Eh, nagu üks äh, monarh ütleks, ei ole sellest väga vaimustatud. see maksumaksja raha, mis äh, teatud diktaatoritele maailmas jagatakse, võiks kasutust leida kodus. lisaks sellele on meil maksumaksja raha, mis läheb Euroopa Liitu ja lisaks sellele saadetakse sealt edasi äh, koos saades vastutasuks sõimu eh, ja kus meile öeldakse ja lisaks sellele öeldakse meile, kui head äh, tegevust me oleme teinud, see on täielik äh, äh jubedus meile, aitäh. suur tänu, härra Etheridge. ja vaba mikrofoni vooru lõpuks. härra Bonanno. Grazie, signor presidente, suur tänu, härra president ma olen Euroopa saadik, aga mitte ainult, ma olen Põhja-Itaalias ühe väikese linna linnapea. ja kui ma vaatan Euroopa Liidu eelarvet, siis ma, ja vaatan, kuidas raha kasutatakse, et iga kord me peame Alka Seltserit äh, neelama, sellepärast et ma lähen tõsiselt endast välja, sest lihtsalt raha loobitakse aknast välja aga samas Itaalias ja teistes piirkondades on olukord tõsiselt lootusetu, me üritame aidata kodanikke, ettevõtteid, neid, kellel on vaja abi ja kellel ei ole piisavaid vahendeid. nii et minu meelest on tegemist tõsise siira solvanguga. me anname raha näiteks Türgile, millest me just rääkisime, kümme miljardit ja siis veel raha teistele aga kuidas, kuidas see riik toimib, see on tõsine solvang meie jaoks. me uni-, unustame kodanikud, Euroopa kodanikud, unustame need, kes makse maksavad ja.... aitäh, kolleeg Bonanno, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud. ja, ja nüüd saab sõna volinik Mimitsa. suur tänu, president, lugupeetud saadikud aasta alguses teadsime me, et kaks tuhat viisteist saab olema oluline selleks, et kaardistada arengukoostöö äh, rahvusvahelisel tasandil. uue kestliku arengueesmärkide vastuvõtmine annavad meile uue konteksti meie tööks järgmise viieteistkümne aasta jooksul maailm on üha keerulisem ja liigub kiiremini. uued kriisid, uued väljakutsed äh, sel aastal tuletavad meile meelde, kui oluline on arengutööd kasutada äh, rände huvides ja vastupidi. meie teatis arenguteemadel äh, peab olema eh, kaasav ja ajakohane. Eh, partnerite kaasamine, eh, eriti just noorte meeste ja naiste kaasamine selleks, et toetada kestlikku tegevust ka pärast seda aastat. me peame lähtuma tööst, mida me oleme koos teinud Euroopa arenguaasta käigus ja tagame, et haavatavate hääl on jätkuvalt kuuldav. suur tänu! aitäh, volinik Mimitsa! ja nüüd saab sõna nõukogu nimel minister Schmidt. tänan, härra president, mu daamid ja härrad saadikud. Äh, taaskord tahaksin ma tänada Euroopa Parlamenti temapoolse panuse eest sellesse, et Euroopa arenguaasta kujuneks õnnestumiseks ja see aasta on nüüd lõppemas, aga meie jõupingutused selleks, et Äh, luua õiglasem ja rahumeelsem maailm, meie jõupingutused peavad jätkuma ja tõhustuma. ja eriti peavad nad leidma ka konkreetse väljundi meie arengukoostöös ja nendes kohustustes, mis me oleme endale võtnud. me peame järgima neid kohustusi. üks koma kolm miljardit inimest elavad veel äärmises vaesuses ja kuigi sajad miljonid inimesed on le leidnud väljapääsu vaesusest, peame me siiski ütlema, et ebavõrdsus öö, äh, erinevates maailma piirkondades järjest suureneb. praegusel hetkel meie planee-, puudutab see otseselt meie planeedi ellujäämist ja väga paljusid piirkondi puudutavad ka kliimamuutused, äh, mõjud, nii et me peame tegutsema praegu, praegu tegutsema Pariisis selleks, et seista vastu sellele kliimamuutustega seonduvale väljakutsele, sest sellepärast ka see puudutab otseselt säästvat arengut. ei ole rahu ilma arenguta, ei ole turvalisust maailmas, kus ebavõrdsus on niivõrd suur ja seega me peame pühenduma arenguküsimustele ja, ja need, meie pühendumus ei pea mitte lõppema selle aastaga. meie selgitused, teavitustegevus, me peame jätkama aktiivselt sellel teel. aitäh, härra minister, arutelu on sellega lõppenud ja